olema eriti äh, tähelepanelik nende teemade suhtes ja kinnitan teile, et meie roheline kokkulepe saab olema ka sinine kokkulepe, sellepärast et roheline ilma siniseta annab kokku ainult kollase ootan äh, võimalust teha parlamendiga koostööd äh, rohelise kokkuleppe rakendamisel ja Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend elurikkuse strateegia rakendamisel ja kun mingis äh, ähm, COP viieteistkümnega seoses ootan teie homset resolutsiooni, mis on meile suuniseks, kui me oma mm, järgnevatel nädalatel oma elurikkuse strateegia vastu võtame, aitäh veel kord tähelepanu eest! aitäh härra volinik Sinkivitsusele ja selle arutelu lõpetuseks esitati resolutsiooni ettepanek kuue fraktsiooni poolt, sellega on arutelu lõppenud, hääletus toimub homme. ja nüüd jõuame kolleeg Jaari raportini, mis puudutab Euroopa Ombudsmani tegevust aastal kaks tuhat kaheksateist ja tahaksin teie tähelepanu juhtida ka praegu sellele, et, et te saate sinise kaardi küsimustest ja vaba mikrofoni voori sõnavõttudest teada anda nii tavalisel meetod, tavalisest meetodist kasutades kui ka elektrooniliselt. ja kõigepealt saab arutelu äh, alustamiseks neljaks minutiks sõna äh, äh, autor ja aitäh! me oleme sellel nädalal väga intensiivselt arutanud seda, et Euroopa institutsioonid peavad kodanikele tulema lähemale, me soovime Euroopa konverentsi selleks, et kodanikud saaksid kaasa otsustada, kuidas Euroopa Liit peaks edasi arenema, kuidas peaksid edasi arenema demokratiseerimine ja läbipaistvus, aga lugupeetud kolleegid, me ei tohiks unustada, et äh, Euroopa Ombudsmani näol meil on, on juba olemas selline institutsioon, mis on kodanikele väga lähedal ja võiks isegi öelda, et lähemale äh, Euroopa Liidu kodanikele enam tuua ei saagi. Kod-, Euroopa Ombudsmaniga on võimalik äh, otseühendust võtta, talle on võimalik kirjutada, võib isegi öelda, et soovi korral on võimalik teda isegi katsuda ja ombudsman on tõesti olemas kodanike jaoks, mitte nõukogu või komisjoni või Euroopa Parlamendi jaoks. see tähendab seda, et Euroopa ombudsman peab äh, kohati komisjoni ja nõukoguga, äh, nõukoguga ka tüli kiskuma, aga sellest hoolimata peame tegema koostööd ja ma õnnitlen ja tunnustan äh, ombudsman äh, O'Reillyt äh, hea töö ja konstruktiivse koostöö eest, et te olete sel-, nende erinevate ähm, asjadega hakkama saanud, et te olete kodanike huvisid kaitsnud, selle kõige puhul on oluline Euroopa Liidu äh, Äh, haldusaparaadi äh, kvaliteeti, et äh, teenused oleksid kodanike jaoks paremad ning ma tahaksin e-, esile tõsta ja kiita proua Urali tegevust läbipaistvuse küsimustes ja parlament äh, toet-, on teda selles osas intensiivselt äh, toetanud, aga nõukogu puhul on vähem põhjust äh, rõõmustamiseks, aga läbipaistvus ja juurdepääs nõukogu dokumentidele on väga oluline ja võib öelda, et nõukogu võiks Euroopa Parlamendilt vähemalt kahes asjas eeskuju võtta. ja me nõuame äh, nõukogult äh, tõesti rohkem läbipaistvust, et nõukogu peaks samamoodi toimima nagu meie. ja vaja on loomulikult äh, rohkem aruandekohustust avalikkuse eest, ees oluline on, et me saaksime Euroopa Liitu kodanikele lähemale tuua ja me kutsume nõukogu üles et äh, nad ei astuks üles diplomaatilise foorumina, vaid nagu aluslepingutes on nõutud, et äh, nad kohandaksid oma töömeetodeid parlamentaarse demokraatia nõudmistele. minu jaoks oli väga suur rõõm seda raportit koostada, meil oli väga hea koostöö raport, äh, variraportööridega, meil, me oleme koostanud hea raporti, oleme hoolitsenud selle eest, et äh, see raport on depolitiseeritud, et me oleme kokku saanud laia häälteenamuse ja rap-, me võtsime vastu selle petitsioonide komisjonis kahekümne kaheksa poolthääle, ühe vastuhääle ja ühe erapooletu häälega. nii et see on hea näide äh, petitsioonide koostöö, petitsioonikomisjoni hea, heast koostööst ja heast koostööst äh, ombudsmaniga ja ma soovin, et äh, koostöö jätkub ka sellel aastal samamoodi, aitäh! aitäh kolleeg Jaarile ja nüüd saab sõna ombudsman proua Aureli Uh, president. president, tere õhtust, suur tänu härra Jaarile ja ka variraportööridele selle töö eest alati on suur heameel mul seda aastaaruannet teile tutvustada parlamendis, aga sel aastal on see eriti märkimisväärne, sellepärast et ma esitlen oma tööd, meie tööd uuele parlamendile, kus on palju uusi liikmesriik, liikmeid ja kes neli nädalat tagasi andsid minule ka usaldushääletuse ja ma sain ametisse jääda teiseks ametiajaks. ja ma tänan teid selle usalduse eest ja loodan seda ka teenida ära Äh, mul on väga hea meel, et volinik Sefkovitš on siin kohal, sellepärast et ka see äh, on komisjoni äh, uue tööperioodi alguses ja ja nad mõist-, ja ta mõistab seda rasket tööd, mida me teeme. Ombudsmanina olen ma sillaks kodanike Euroopa Liidu asutuste vahel, kui tekivad probleemid ja kaebusi esitatakse. kaebusi tuleb üksikisikutelt, kodanikuühiskonna organisatsioonidelt, äriettevõtetelt, ajakirjanikelt ja ka parlamendiliikmetelt, selle parlamendiliikmetelt. ja me ei kohalda oma analüüsis ainult Euroopa Liidu õigust, vaid ka hea haldustava põhimõtteid, püüame luua õiglase tulemuse kodanikele, keda äh, sageli seab, kellel sageli tekitab raskusi see tehnokraatiline äh, Äh, tegevus, äh, mida Euroopa Liidu haldus sageli nõuab. <clears throat> me püüame tagada igal pool võrdse mängumaa. kaks tuhat kaheksateist nägi äh, suurt kasvu kaebuste arvus ja see jätkus ka kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal. ja see ei tähenda mitte seda, et Euroopa Liidu haldustavad oleks halvemaks muutunud, aga väga paljud inimesed muutusid teadlikumaks minu töö, minu ameti tegevusest ja mida me saa-, suudame saavutada, mul on tõesti hea meel, et äh, Euroopa Liidu institutsioonid, asutused ja organid teevad koostööd minuga, see on väga oluline seda ka äh, ära märkida. jah, ma toon välja ka probleeme, sellepärast et see on minu ülesanne, aga ma näen ka kõike seda head tööd, mida Euroopa Liidu ametnikud on teinud ja on ka avalikult tunnustanud, äh, on viidud sisse Äh, sellised kavad, mis võimaldavad ka tunnustada äh, häid haldustavasid. nagu eelmistelgi aastatel, äh, oli kõige suurem osa meie tööst pööratud vastutus aruandekohustuse ja läbipaistvuse teemadele. ja kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal ma esitasin ka eriraporti Euroopa Parlamendile, seda on teist korda ainult juhtunud minu ametiaja jooksul kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal ma rääkisin parlamendile, et seda äh, mandaati peaks väga harva kasutatama ja ainult sellistel äh, väga tõsistel juhtudel, kui institutsioon ei reageeri ombudsmani soovitustele. ja see eriaruanne äh, puudutas just nimelt Euroopa Liidu Nõukogu tööd, eriti nende tegevuse läbipaistmatust seoses õigusaktide ettevalmistamisega. aga avalikkusel on õigus teada, kuidas valitsused tegutsevad selleks, et Euroopa Liidu õigust äh, kujundada. kui seda õigust ei kasutata, siis äh, ei ole ka läbipaistvad äh, riikide ministrite tegevused. ja ma olen väga tänulik, et täiskogu siin toetas minu ettepanekuid, kuid kui suuremate liikmesriikide puhul oldi ka vastu mõningatele minu soovitustele, tervitan ma siiski seda, et üha enam nõukogu Äh, koostises olevatest valitsustest on avalikult toetanud neid muudatusi. praegu, praegusel hetkel on kümme liikmesriiki äh, selliseid ja ma loodan, et praegune eesistuja ja järgmine Saks-, eesistuja Saksamaa võtab selle teema uuesti üles. Äh, ma koordineerin ka Euroopa ombudsmanide võrgustiku tööd, milleks, kus on üheksakümmend kuus erinevat organit kolmekümne kuues Euroopa riigis ja kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta aastakonverents toimus aprillikuus siin Euroopa Parlamendis Brüsselis, kus äh, peakõnelejaks oli Michel Barnier ja mul on väga hea meel, et parlament toetas seda konverentsi. <clears throat> järgmise viieaastase perioodi jooksul on oluline äh, esitada ka küsimus selle kohta, millist rolli peaks ombudsman mängima pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat. nagu äh, uus komisjoni president ütleb, Äh, uus komisjon on, saab olema geopoliitiline komisjon ja hakkab rohkem tegelema rändeküsimustega, välispoliitika küsimustega, kaitsekoostööga ja nii edasi ning parlament kindlasti kasutab oma demokraatliku järelevalve rolli ja ka ombudsman peab sedasama tegema seoses Euroopa Liidu asutustega. olgu tegemist Frontexiga, kes näiteks koordineerib äh, Ähm, ränd-, äh, migrantide tagasisaatmist või EASO, äh, kes äh, intervjueerib varjupaiga taotlejaid Kreeka saartel või Euroopa Kaitseagentuur. kõige sellega peab kaasa minema ka ombudsman, aga tegelikkus on ka see, et meil on ametis vähem kui seitsekümmend ametnikku, samal ajal tuleb üha rohkem äh, kaebusi ja need kaebused on pal-, üha keerukamad, äh, ressursside puudust äh, on parlament juba ka möönnud nii eelarveprotsessis kui ka ombudsmani statuudi läbivaatamises aga ma palun, et seda tehtaks veel edasi ja ka põhjalikumalt, kaasates komisjoni ja nõukogu ja ma loodan, et me leiame kõik, äh, kõikidele sobiva tee edasi. see on meie kõigi huvid, huvides, et ombudsmani äh, amet on ka valmis äh, Äh, ja omab ressursse kahekümne esimese sajandi väljakutsete jaoks, sest me peame suutma täita oma rolli, mida annab meile Euroopa Liidu äh, alusleping, äh, võttes arvesse kodanike ootusi selles uues geopoliitilises maailmas. aitäh, proua Reili ja nüüd saab komisjoni nimel sõna härra Šefčovitš suur aitäh, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, lugupeetud ombudsman, mul on väga hea meel, et äh, ma saan täna siin olla ja rääkida teiega Euroopa ombudsmani iga-aastasest raportist, mis puudutab aastat kaks tuhat kaheksateist ning samuti Euroopa Parlamendi petitsioonide komisjoni raportist. kõigepealt soovin ma tänada raportööri Peeter Jaari, samuti koordinaatoreid ning petitsioonikomisjoni liikmeid, kes äh, olid kaasatud sellesse tähtsasse töösse nii nagu ikka, räägitakse selles raportis äh, kõikidest erinevatest agentuuridest ja institutsioonidest äh, ja tuuakse Euroopa Parlamendini kõige olulisem teave. mis puudutab Euroopa Komisjoni, siis kinnitan teile, et komisjon on pühendunud sellele, et meil oleks hea haldus, et me saaksime hästi suhelda kodanike, ettevõtete ja kõigi teistega, kellega meil suhted on. see on oluline osa meie tööst ja me peame neid suhteid tõesti väga oluliseks Euroopa Komisjon soovib, et meie talitused oleksid sõltumatud, vastutusvõimelised, tõhusad ning läbipaistvad. ja me püüame kodanike õiguse heale haldusele panna oma praktikat, oma tegevuste keskmesse ja vältida igasugust haldusomavoli. koostöö Euroopa Ombudsmaniga on meil väga oluline, eriti sellepärast, et kaks kolmandikku Euroopa ombudsmani tööst ehk siis kakssada kaheksakümmend viis kaebust aastal kaks tuhat kaheksateist puudutavad just nimelt Euroopa Komisjoni. Euroopa Komisjon on kõige rohkem seotud ähm, kodanikega suhtlemisega ning äh, igal aastal võtame vastu kolmveerand ettepanekutest, mis Euroopa Ombudsman teeb, äh, olgu need siis ametlikud soovitused või lihtsalt teadaanded, et me võiksime midagi muuta. kõik äh, Ombudsmani soovitused, millega antakse teada, et me võiksime äh, Äh, midagi parandada, on sellised, et me arutame need läbi ja lepime lõpuks kokku, mida teha. ja ainult äh, selle tõttu ongi nii, et vaid kuus protsenti kaebustest lõpeb sellega, et tuvastatakse haldusomavoli. kuid äh, sellest hoolimata peab Euroopa ombudsman muidugi kõik kaebused läbi vaatama ja eh, seda ta teebki, kuid enamasti leiab, et Euroopa Komisjon ei ole haldusomavoli toime pannud. kas siis sellepärast, et eh, halduslikud probleemid olid väikesed eh, või sellepärast, et need probleemid sai lahendada ja saavutada rahulduspakkuva lahenduse. Euroopa Komisjoni haldus on üldiselt heal tasemel, nagu on öelnud Euroopa Ombudsman ise, kes on meile andnud ka hea halduse auhinna. aastal kaks tuhat üheksateist võitis Euroopa Komisjon auhinna ka selle eest, et tal olid algatused, mille abil muudeti meie töö läbipaistvaks ning parandati kodanike tööd Euroopas ja mujal. see puudutab näiteks plasttoodete saastatust ja ühekordse kasutusega plasttoodete vähendamist Euroopa Komisjon teab, et ta peab jätkuvalt hindama oma tööd, seda parendama ja kus võimalik, muutma veelgi tõhusamaks oma halduspraktikat. ning seetõttu on Euroopa Komisjonil väga konstruktiivsed suhted Euroopa Ombudsmaniga, mis on loodud aastate jooksul ja mis on muidugi Euroopa kodanike ning ka teiste huvitatud osapoolte huvides lugupeetud juhataja, ootan huviga tänast debatti lugupeetud parlamendiliikmetega ja tänan teid selle eest, et mind ära kuulasite, aitäh! aitäh volinik Šefčovitšile ja nüüd saab sõna kaheks minutiks kolleeg Teres. domnule komissar, domnul Raili. volinik proua Raili varuraportöörin, variraportöörina võin teile öelda, et on väga lihtne töötada sellise raporti kallal kui äh, see isik, keda see puudutab, on väga professionaalne ja aktiivne olnud oma tegevuses. ja ma olin tõesti, see avaldas mulle tõesti muljet, missuguse vapruse ja pühendumusega proua O'Reilly kaitseb Euroopa Liidu kodanike huve seoses nende suhetega erinevate institutsioonidega. seda näitas ka tema tagasivalimine ombudsmaniks. läbipaistvus, aruandekohustus, juurdepääs dokumentidele ja infole olid need valdkonnad, kus proua Orelli oli väga aktiivne ja tuli ka välja sobivate lahendustega. ning sellepärast on meil äh, ettepanek, mis on seotud kõikide äh, asutuste läbipaistvusega, see on üks elemente ju, mis aitab tagada õigusriigi ja ma soovitan, et uus äh, komisjon võtaks just neid proua Reili äh, soovitusi arvesse. kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal näitas proua Reili üles äh, Äh, pühendumust ja julgust astuda vastu ka Junckeri komisjoni kõige kõrgematele ametnikele, kui nad rikkusid äh, äh, reegleid, näiteks pärast Rumeenia valimisi oleks ol-, to-, toimus äh, korruptiivseid äh, tegevusi ja need inimesed, kes vastutasid selle eest, said ka kohtusse antud. täna on mul hea meel selle üle, et seda arutelu kuulab ka volinik. aga mitmed komisjoni ametnikud sageli peavad loengut või jutlust äh, riigi, liikmesriikide Äh, ametnikele korruptsiooni pärast, aga tegelikult nad ei näe pindu omas, palki oma silmas. ja öö, äh, nende eesmärk, kõik, ombudsmani eesmärgiks on kaitsta Euroopa kodanike huve ja meie petitsioonikomisjoni liikmed ja parlamendi liikmed öö, äh, lubame, et toetame teid ja soovime teile palju edu oma töös. aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Toom kaheks minutiks uh,. Thank you, Chair uh suur tänu, kallid kolleegid. ma ei taha hakata kordama, mis on enne mind juba öeldud. muidugi ma tahan, aga mul pole aega seda teha, nii et ei hakka kordama. ma tean, et proua Jüreli on teinud suurepärase töö ära ja palju õnne ka tagasivalimise puhul aga see valimine on näidanud ka seda, et on tegemist protseduuriliste probleemidega ning meie petitsioonikomisjoniks peame selgitama järgmiseks korraks selle valimisprotseduuri ja muutma selle läbipaistvamaks sellepärast et see peab olema selge, läbipaistev ja õiglane, see valimine. Äh, nagu te teate, äh, äh, see kampaania kippus olema mitte nii väga puhas kampaania sel korral ning meie ülesanne on panna haava, mitte panna haavatavasse olukorda neid kandidaate, kes reeglitepõhiselt käituvad võrreldes nendega, kes ei käitu. ja meil on tarvis ka tulevikuvisiooni, olen nõus öö, sellega, mida minu eelkõnelevad kolleegid ütlesid, aga tahaksin osutada veel ühte asja. nimelt on palju on asju, mis tuleb veel ära teha seos hea, seoses hea haldustavaga ja menetluskomisjoni äh, vastuste puhul on üks nendest. kui me saadame koda-, saame kodanike kaebusi äh, rikkumiste kohta liikmesriikidest äh, ja saadame selle komisjonile, siis komisjon uurib, kas rikutakse Euroopa Liidu õigust ja vastus on alati, on ei ja komisjon on alati rahul ka selle vastusega. ja ja komisjon ütleb, et ei ole mingit rikkumist, pole probleemi. nii et me ei seisa siin mitte kaebavate kodanike poolel, kes peavad ebavõrdset võitlust Euroopa bürokraatidega. see asi tuleb ära muuta ja see kehtib ka e- Euroopa Liidu piloti kohta, kui asi puudutab konkreetseid äh, kaebusi. protsess ei ole läbipaistev need äh, materjalid ei ole kättesaadavad, neid on väga raske saada ja ma tahaksin läbipaistvamat ja aktiivsemat lähenemisviisi siin ja loomulikult hea meelega teen koostööd ombudsmaniga ja ta aitab selle probleemiga loodetavasti lahendada, aitäh. aitäh kolleeg Toomile ja kaheks minutiks saab sõna kolleeg Le Breton. aitäh, lugupeetud juhataja. ma arvan, et Euroopa Liit ei saa tegelikult äh, moraali äh, lugeda, mis puudutab inimõigusi, sest äh, me ise rikume ju kõige elementaarsemaid reegleid. eriti puudutab see Brüsselis istuvat Euroopa Komisjoni ning Euroopa Keskpanka, nagu saime teada kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta raportist. leheküljel üheksa öeldakse, et Euroopa Komisjon rikkus veebruaris kaks tuhat kaheksateist reegleid ja seal öeldakse, et tuvastati neli haldusomavoli juhtumit, mille tõttu tuli kiireloomuliselt äh, reageerida. see tähendab seda, et mul on igal juhul õigus öelda, et äh, komisjon on käitunud äh, ebaseaduslikult ilma õigusliku aluseta ja äh, see olukord oleks tulnud äh, heastada. pärast äh, toonast skandaali nõu-, nõudis Euroopa ombudsman, et peasekretäri valimise kord muudetakse ära kuid Euroopa Komisjon keeldus sellest, keeldus oma menetlusi muutmast, mis tähendab seda, et läbipaistvust ei tagatud endiselt. kuid sellest veel ei piisanud, Euroopa ombudsman tegi äh, märkuse ka Euroopa Keskpangale, täpsemalt Maria Draghile, äh, tema peadirektorile ja ütles, et Euroopa Keskpank on äh, on selline organisatsioon, mis ei tohiks äh, käituda nagu erasektori äh, pank, kuid see, sellest ei aidanud, sellest ei olnud mingit kasu, Maria Draghi jäi ikkagi ametisse. ja see tähendab seda, et Euroopa Keskpanga sõltumatus on küsimärgi all, sest äh, seda mõjutavad lobistid ning Euroopa ombudsman ütles, et Euroopa Liidus ei ole piisavalt läbipaistvust ja ei ole ka piisavat eetikat, aitäh! aitäh, äh, kolleeg Le Breton ning nüüd üheks minutiks kolleeg Zlatovski. Äh, proua Oreli, härra volinik, ma tahaksin ombudsmani kiita ja täna äh, õnnitleda teda tagasivalimise puhul. see on parim kinnitus tema tehtud töö kvaliteedile ja see raport, mida täna tutvustatakse kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta kohta, näitab samuti, kui head tööd te olete teinud. ECR toetab seda äh, raportit. aga nüüd uue ametiaja alguses on päris hea rääkida ka tulevikust ning ma tahaksin, et te äh, vaataksite lähemalt trialoogide, kolmepoolsete läbirääkimiste läbipaistmatusele see asi muutub juba üsna karikatuurseks. me nägime seda näiteks mobiilsuspaketiga seoses, kus mina ka osalesin. puudub läbipaistvus juba kohe päris alguses, kui alustatakse Euroopa Liidu õiguse väljatöötamist ja seda peaks kindlasti ombudsman veel terasemalt uurima, aitäh. järgmine kõne härra Georgulis, palun. suur tänu kõige hiljutisemad Euroopa äh, valimised näitasid, et kodanikud ei usalda Euroopa Liitu ja me peame mõistma seda sõnumit, mida Euroopa kodanikud meile saadavad ja püüdma paremini, püüdma paremini äh, muuta asutusi, Euroopa asutusi aruandekohust-, väärtuslikumaks, nõnda et nende haldusomavoliga teha, tegeldakse ja et nad lähtuksid ikka alati õigusriigi põhimõtetest, see on ainus viis. nii saaksid Euroopa kodanikud toetada ka Euroopa äh, integratsiooni. me peame kõiki asju Äh, läbipaistvalt kajastama ja kodanikud peavad teadma ka seda, kes on need asjaosalised kogu protsessis. see ei tähenda ainult seda, et kodanikud saavad teada, mida see kõik tähendab, aga neid tuleb teavitada lihtsal ja kergesti arusaadaval viisil ka sellest, kuidas nad saavad tõhusalt igas äh, õigusloome etapis osaleda. E, ombudsman äh, on näidanud taaskord, e, et ta on väga pühendunud palun ärge ignoreerige tema soovitusi. aitäh ja pooleteiseks minutiks saab sõna kolleeg Furore. suur tänu, härra president kõigepealt tahaksin õnnitleda ombudsmani taasvalimise puhul ja tänada teda selle tõhusa töö eest, mida ta on teinud ja tahaksin tänada ka härra Jaari see, tema raporti eest, võin toetada äh, teda, välja arvatud selles paragrahvis, mis puudutab Euroopa Keskpanka, sellepärast et see on äh, vastupidi äh, tegelikult seoses läbipaistvusega, aga suur osa tekstist äh, Äh, on hea, ma tahaksin nimetada siin äh, avalikkuse õigust juurde, juurdepääsule kõikidele Euroopa Liidu dokumentidele, see on õigus, mis on vägagi ohtu seatud äh, seoses ühe määrusega, mis viib meid tagasi peaaegu kaks aastakümmet. sellepärast olen vägagi seda meelt, et just see tekst ja määrus ümber vaadataks. ja samuti meeldivad mulle need lõigud, kus räägitakse Teil on veel kõneaega. Uh, palun ärge nõnda kiiresti rääkige, ütleb juhataja. Uh, meil on siin ka kiiruspiirang kui, kui tõlgid ei suuda äh, teiega tempot pidada, siis ei ole ju ka võimalik see, et äh, Euroopa kodanikud saaksid oma keeltes kuulata ja aru sellest, milles, mida te tahate öelda. The... palun kasutage nüüd jälle seda nuppu. ma annan teile natuke lisaaega ma olen vägagi seda meelt, et see määrus uuesti läbi vaadatakse ja samuti meeldivad mulle need osad, kus räägitakse seda, et väga palju rangemad reeglid ja standardid peaksid olema äh, huvide konflikti vältimiseks ja ka nõndanimetatud pöördukse põhimõtte kasutamist Euroopa institutsioonides. Äh, see tähendab seda, et ka lepingute sätteid täidetakse nõuete kohaselt ja komisjoni äh, ülesanne on hoolitseda selle eest, et Äh, haldusomavooli, äh, ebaeetiline käitumine, reeglite rikkumine, mida me oleme näinud nii nõukogus, et need ei tule, et neid ei korrataks, tuleb muuta suunda ja seda on võimalik teha äh, nõudes kõrgemaid eetilise moraalinormide täitmist. härra Furore, meil on teatavad kõneajad siin ja sellest ei ole abi, kui te kirjutate endale asjad üles ja siis kaks korda kiiremini ette loete härra kolleeg, te olete siin äh, parlamendis uus, äh, proua kolleeg Eivi on siin juba tükk aega olnud, ta on siin ka varem minu kohal istunud, ta teab, mida ma ähm, mõtlen, nii et äkki te küsite nõu, et äh, milline kõnelemiskiirus oleks tulevikus adekvaatne ja nüüd saab sõna proua Kööden-Darling. E suur aitäh, Euroopa ombudsmanil on äärmiselt oluline roll Euroopa demokraatias sest ta aitab äh, tõhustada haldust ja parandada ka eetilist käitumist ja seetõttu on mul hea meel, et Emily O'Reilly valiti detsembris tagasi. Emily on olnud eeskujulik äh, ombudsman, sest ta on eeskujulikult nõudnud läbipaistvust ja head haldust. kuigi me elame ajal, kus paljud Euroopa Liidu liikmesriigid seavad Euroopa Liidu kahtluse alla, on äh, Emily O'Reilly töö nii-öelda Pandora laega avamisel veelgi olulisem. mina räägin siin ikkagi viimast korda ja esindan oma ilusat kodukanti Kirde-Inglismaal. ma tahaksin öelda, et minu jaoks on olnud suur privileeg ja au siin viibida. ma loodan, et minu kohale asub kunagi ikkagi uus inimene, kes hakkab Inglismaad esitama, esindama, kuid siia, selle hetkeni ma tänan Pauli, Karlat, Mätti Max ja Malcolmit, Malcolmit, kes on äh, minu töötajad ja kes on äh, andnud endast parima väga raskel ajal. ma tänan ka neid, kes on minu heaks töötanud enne ning äh, Briti delegatsiooni ja petitsioonikomisjoni nimel ütlen ma teile õnn kaasa ja ilusat õhtut! Thank you very much. suur aitäh! suur aitäh teile, proua Kirton Darling ja tavaliselt see ei ole minu ülesanne, aga te olite väga liigutatud ja ütlesite, et esindate Kirde-Inglismaad. minu äh, kodulinnal on äh, teie piirkonnas äh, partnerlinn ja palun tervitage minu poolt neid kolleeg Vedren saab sõna. suur aitäh, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik proua ombudsman. ma tänan kõigepealt äh, ombudsmani ja raportööri tehtud töö eest. Euroopa kodanike usaldus Euroopa Liitu sõltub just nimelt sellest, kas on läbipaistvust äh, või pole ja see läbipaistvus puudutab institutsioone, näiteks äh, Ehm, kaubandusvaldkonnas Euroopa Komisjon peab avaldama läbirääkimisdokumendid, eh, sest eh, seda nõuab nende mandaat ja see eh, on vajalik, seda ei saa liiga palju rõhutada ka nõukogu peab tagama selle, et nende töö oleks läbipaistvam. me peame energia suunama sinna, et me võtaksime võimalikult kiiresti vastu üldise läbipaistvusregistri, mis on õiguslikult siduv ja mis on kõigi jaoks kohustuslik sest kodanikud peavad institutsioone saama usaldada, kui nad seda ei saa, siis ongi meil euroskepsis. me peame kõik ära tegema oma töö ja tõhustama neid protsesse, millele ombudsman on pööranud tähelepanu, ma toetan seda raportit täielikult ja tänan teid, aitäh! aitäh ja nüüd saab pooleteiseks minutiks sõna kolleeg Iivi. suur aitäh, lugupeetud juhataja! lubage mul kõigepealt õnnitleda proua Oralit selle nimel, et ta valiti ametisse tagasi. tema töö on Euroopa Parlamendile väga meeldinud meile avaldab muljet ka see töö, mida tegi ombudsman aastal kaks tuhat kaheksateist ja mida kajastab raport, mida me täna õhtul siin arutame. täpselt nagu eelmise aasta raport, nii ka selle aasta raport ütleb, et meil on vaja läbipaistvust, et meil oleks vaja õiguslikult siduvat läbipaistvusregistrit, mis oleks ühtlasi kohustuslik, sest siis jõuaksime me lobistide probleemi lahendamisega kaugemale. meil on vaja väga rangeid standardeid äh, lobistide jaoks, sest muidu ei saa vältida huvide konflikte meil on vaja muudatusi ka selleks, et äh, tagada, et kõik otsuste tegemise protsessid tõepoolest oleksid läbipaistvad ja et isikud oma töö eest vastutaksid kui Euroopa Komisjon tahab käituda teisiti kui eelmine komisjon, siis peab äh, komisjoni president neid äh, palveid arvesse võtma. ainuke negatiivne aspekt Jaari raportis on minu jaoks see, et siin on sees ka lõik Euroopa Keskpanga kohta. minu seisukoht on selline, et tegelikult peaks olema keelatud koosolekute pidamine kinniste uste taga, eriti arvestades Euroopa Keskpanga mandaati ja olemust, aitäh! aitäh teile, proua Eevi ning nüüd Agius Saliba suur aitäh, kõigepealt äh, tahaksin ka mina omalt poolt äh, õnnitleda proua Emily O'Reillyt äh, selle nimel, et ta valiti Euroopa Ombudsmani ametikohale tagasi. selline tulemus näitab seda, et proua O'Reillyt usaldatakse ning et usutakse sellesse, et ta siis, et ta tõesti suudab suurendada Euroopa kodanike usaldust nii Euroopa Liidu kui ombudsmani vastu Euroopa Ombudsmani tööd käsitlevas raportis on räägitud väga olulisest küsimusest, nimelt seda, kuidas tuleb käituda puuetega äh, inimestega eh, seoses ravikindlustusskeemidega. ning eh, ma tahaksin Euroopa Komisjonile ka omalt poolt südamele panna, et nad peavad oma menetluskorda muutma ja peavad muutma reegleid, mis puudutavad ravikindlustusskeeme, sest muidu ei saa me tagada puuetega inimeste õigusi, mis tulevad rahvusvahelistest konventsioonidest. ja veel eh, arvan ma seda, et meil peaks olema parem ligipääs EPSO valimiskriteeriumitele, et me saaksime paremini aru, kuidas kandidaate valitakse meil on ju olemas äh, moodsad tehnoloogiad, mille abil kandidaate sõelutakse, sest nad peavad kõik tegema arvutipõhiseid teste. lõpuks aga tahaksime tänada Judit, kes oli meie koordinaator meie komitees, meie komisjonis, vabandust. ma tänan sind, Judy, kogu tehtud töö eest ja sinu pühendunud suhtumise eest, me jääme sinust puudust tundma. aitäh ja nüüd saab üheks minutiks sõna kolleeg Benifei Euroopa Parlament äh, siin selle aastaaruandega tunnustab äh, proua Aurilit äh, ja tema bürood. Euroopa kodanikud on leidnud ombudsmanis väärtusliku liitlase ja väga oluline on tagada otsuste läbipaistvus ja kodanikele osutatavate teenuste kvaliteet, sellepärast tahaksin äh, soovida ombudsmanile kõike head uueks ametiajaks. tahaksin teid äh, julgustada, et te jätkaksite nii nagu seni, et te olulisi algatusi edasi viiksite, eriti mis puudutab äh, nõukogu. ja te peaksite alati otsustavalt äh, reageerima, kui tegemist on haldusomavoliga, nagu näiteks äh, Äh, oli tegemist äh, Selmaieri juhtumiga, ma saan öelda, et ma olen ombudsmaniga teinud koostööd selleks, et lõpetada äh, tasustamata praktikaid ja nüüd on vaja see tava keelustada kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides. aitäh ja nüüd jätkame vaba mikrofoni vooruga ja kõigepealt saab sõna kolleeg Pospišil. pane předsedající já bych chtěl aitäh, härra juhataja. selle arutelu lõpetuseks tahaksin välja tuua, et ma toetan seda raportit ja eriti ühte artiklit, mis ei tundu võib-olla kolleegidele väga oluline, aga see on väga oluline. tegemist on artikliga nelikümmend seitse, kus on juttu äh, ombudsmani töötingimustest, erapooletus, moraalne ausus ja nii edasi, need on ähm, asjad, mida peetakse lihtsalt formaalsuseks, aga ei, kui me näeme äh, seda olulist arutelu, mis puudutas Tšehhi Vabariiki, kus äh, pöördi ka ombudsmani poole, kus see puudutas ka meie presidendi varasemat koostööd. mul on väga hea meel näha, et Euroopas ei peeta silmas mitte ainult inimese kutsesobivust, vaid ka isiklikku ausust. aitäh kolleeg Pospišile ja sõna saab kolleeg Lopes Aguilar. aitäh, president Wieland ja asepresident Šeftšovitš ja ombudsman O'Reilly. ma kasutan kõneaega selleks, et lisada ka oma hääl nendele, kes tõest-, on väljendanud siin ähm, oma väga hindavat suhtumist ombudsmani ja soovin teile õnne selle eest, et teid täiskogul valiti jälle ombudsmaniks, hiljuti teil on viis aastat ees ja tõesti, me tunnustame teie tööd ehm, läbipaistvuse suurendamisel, dokumentidele juurdepääsetavuse parandamisel, ehm, mida, mille vastu nõukogu on olnud, hoolimata sellest, et libe komisjon on selle eest võidelnud, mille juht ma olen, aga on veel väga palju tööd teha, tagamaks seda, et enam ei oleks meil probleeme huvide konfliktidega, et lõpetatakse ära nii-öelda pöörduste praktika ja et äh, mõningate ähm, töö, mõningate tööstusharud, äh, näiteks äh, farmaatsiatööstus, võtaks arvesse ÜRO puuetega inimeste konventsiooni ja nii edasi, et oleks tagatud üldine läbipaistvus. aitäh kolleeg Lopes Aguiarile, sellega on vaba mikrofoni voor lõppenud ja nüüd saavad veel kord vastupidises järjestuses sõna algsed sõnavõtjad ja alustuseks volinik Šeftšovitš. aitäh, härra juhataja, lugupeetud saadikud, lugupeetud proua Aureli. kõigepealt tahaksin tänada ähm, rap-, kõnelejaid teie kommentaaride eest äh, ma olen näinud, et siin tõesti väga kiideti proua Aureli head tööd ja komisjon on sellega täiesti nõus. tahaks öelda, et kui tegemist on äh, rikkumistega, siis ootan arutelu petitsioonide komisjonis ma sain just küllakutse ja saame seal arutada, et kuidas me saame parandada oma koostööd ja tahaksin äh, kõrge koja austatud liikmeid äh, nimetada, et komisjon on äh, nimetanud uue peasekretäri täielikult, oleme järginud oma menetlusi, tegemist on väga kompetentse eurooplasega Ilse Johansoniga ja tema, temast saab kindlasti väga hea peasekretär ja komisjon tõesti soovib tagada väga kõrget taset meie asjaajamises ja soovime tagada seda, et äh, see õigus, mis on Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis nelikümmend seitse äh, tagatud, et see oleks meie kodanikele täiel määral äh, läbi, juurdepääsetav, et kodanikel, kodanikud saaksid eeldada, et nad saavad mm, läbipaistva halduspraktika Euroopa Komisjoni poolt ja tahaksin rõhutada ka seda asjaolu, et komisjon, et ombudsman aitab meil iga päev paremini hakkama saada, et me ühiselt tõesti tahame tagada väga kõrgeid haldus, väga kõrgete haldustavade järgimist ja et te olete siin ka oma sõnavõttudes rõhutanud, kui olulised on erapooletus, läbipaistvus ja Äh, äh, aastaaruanne näitab, et mida on võimalik, äh, mida on tehtud, mida on võimalik paremini teha ja saan teile kinnitada, et komisjon kindlasti tegeleb kõigi asjadega, mida te olete kritiseerinud ja tahaksin kasutada võimalust tänada proua Kööten Darlingit ähm, ja kõiki teisi Ühendkuningriigi kolleege nende pühendumise ja äh, kõva töö eest, tahan teid tänada ja öelda, et me hakkame teist puudust tundma, aitäh! aitäh, volinik Šefčovitš, kas on mm, kodukorda puudutav märkus? Thank you, Maroš uh,. May I just speak um,? Maroš, thank you aitäh, Maarus, kõige eest, mida olete teinud eh, uue eh, rohelise kokkuleppe ja kütteostuvõimetusega seoses. tahaksin öelda, et eh, meile meeldiks, kui teie ja teie kolleegid tuleksite sellel ametiajal välja kütteostuvõimetuse definitsiooniga, aga suur tänu kõige eest, mida tegite haavatavas olukorras olevate kodanike jaoks. Äh, lugupeetud kolleeg, äh, see nüüd ei olnud protseduuriline küsimus, aga kuna mm, tegemist on tõesti teie ametiaja lõpuga, siis ma ei katkestanud teid. proua Aureili, palun um,. Indeed, uh, and, and aitäh äh,, härra juhataja ja aitäh kõigile äh, Äh, inspireerivate sõnavõttude eest ja toetuse eest. ma kuulasin parlamendi mõtteid ja ootan edasisi arutelu te,, arutelusid teiega järgnevatel kuudel ja aastatel. alustaksin proua Curtin Darlinguga. Äh, ei ole tihti asjad nii, et iirlased väljendaksid äh, kahetsust, kui inglased ära lähevad, aga seekord äh, see nii on. ma tahaksin ka omalt poolt teid tänada suurepärase koostöö ja toetuse eest, ähm, et olete toetanud äh, ombudsmani bürood viimastel aastatel ja viimastel kuudel eelmisel aastal, mis on ähm, teie kõigi jaoks olnud väga stressirohked, aga te olete tõesti väga innukalt oma, kohusetundlikult oma tööd teinud ja huvitunud äh, ka meie väiksest büroost. ehkki teil oli väga palju muid asju, millega pidite tegelema, nii et soovin teile äh, kõike head edaspidiseks, aitäh! ja nüüd äh, tulen mõningate asjade juurde tagasi, mida mainiti, aitäh, äh, härra Teers, äh, teie kommentaaride ja teie töö eest ja selle eest, et kiitsite minu tööd ja minu kolleegide tööd, proua Toom, aitäh selle eest, et olete märganud neid asju, mis on tõstetunud valimisprotseduuriga seoses äh, loodetavasti viie aasta pärast neid enam probleemiks ei ole, aga on tulemas kindlasti oluline arutelu, mis puudutab Euroopa komis-, ombudsmani valimist. ja mis puudutab endise peasekretäri valimist komisjonis, eelmine komisjon lükkas tagasi meie soovitused aga nagu asepresident Šeftšovitš ütles, seekord läksid asjad teistmoodi ja uue peasekretäri ametisse nimetamine on olnud kooskõlas meie uurimises tehtud soovitustega. härra Zlotovski, jah, kolmepoolsed kõnelused, oleme sellega varem tegelenud, me ei ole seda tööd lõpetanud, vaatame, mis nende ajal toimub ja tõepoolest osalemine on tõesti väga oluline, eriti Euroopa liidu legitiimsuse jaoks, see on väga oluline meie töö jaoks, olen nõus härra Furorega, et tegemist on tõesti vana määrusega, aga ma arvan, et isegi praegu saaksime väga palju rohkem teha, et meil oleks äh, rohkem äh, dokumente kättesaadavad meie kodanikele, keda me teenime. jah, nõukogu, seal on tõesti väga palju asju teha, aga näen edusamme, eriti seoses ühe marginaalse küsimusega, mis nüüd enam me, ei ole nii marginaalne. ja aitäh tõesti äh, toetuse eest, Euroopa Keskpank, jah, meil on vaja avada need äh, suuremale avalikkuse kontrollile ja aruandluskohustusele ja äh, assistiivne tehnoloogia, kindlasti oleme nõus nende märkustega, võtame neid küsimusi eriti äh, Ehm, tõsiselt, mul oli väga hea meel näha, äh, et eelmisel äh, nädalal äh, rõhutati seda, et vaja on tasustatud praktikakohti ja see on, on puudutanud tõesti asju, isikuid minu büroos ja ka mujal ka, need teemad, millest rääkis härra Benifei ja tõesti aitäh toetuse eest, aitäh mind tagasi valimast ja aitäh äh, minu büroo olulise töö toetamise eest, aitäh! aitäh ja lõpetuseks saab kaheks minutiks sõna härra Jaar. aitäh! aitäh, koostöö viimasel kahel aastal proua Reili ja petitsioonide komisjoni vahel on olnud hea ja kas Euroopa Liiduga on asjad kõik korras? ei, aga võib öelda, et meil on ühiselt õnnestunud asju veidi parandada, seda ma küll väidaks, see tähendab, et me peame jätkama sealt, kus me oleme pooleli jäänud, hakakem seda tööd tegema ja ma ütlen, et petitsioonide komisjon kindlasti toetab teid nendes asjades, millega me tegelema hakkame, ükskõik, kas tegemist on suurema läbipaistvuse või muude asjadega, me ühiselt hakkame neid kujundama ja ma pean ütlema, et mul on ka väga kahju, et meie kolleeg Curtin Darling peab lahkuma meie komisjonist ja parlamendist. rahvapartei koordinaatorina olen näinud äh, mõningaid teie fraktsiooni koordinaatoreid, mulle meeldiks, kui nad oleksid rohkem teie moodi. ja mul on väga kahju selle otsuse pärast, et te peate parlamendist lahkuma, aga mõelge sellele, et Euroopa Parlamendis on endiselt äh, mõistlikuid, äh, mõistlikke äh, saadikuid ja lo-, loodan me homme head hääletust, see raport tõesti väärib suurt toetust. aitäh! aitäh kolleeg Jaarile, sellega on see arutelu lõppenud ja nagu just mainitud, toimub hääletus homme. ja päevakorra kohaselt tuleb nüüd komisjoni avaldus komitee menetluse üldpõhimõtete reformi kohta. ka siin ja jällegi tahaksin teile meelde tuletada, et nagu tavaliselt äh, saate ähm, Äh, märku anda, et äh, tahate sõna vaba mikrofoni voorus või äh, esitada sinise kaardi küsimust ja teil on võimalus seda teha ka elektrooniliselt. ja nüüd komisjoni nimel saab sõna härra Šeftšovitš. suur tänu, auväärt parlamendiliikmed. kõigepealt tahaksin teid tänada, et andsite võimaluse seda teemat arutada, seda komitee menetluse küsimust. Lissaboni leping tegi vahet delegeeritud ja rakendusaktide vahel ning selle aluselgi kaasseadusandja äh, äh, võttiski vastu komitee menetluse määruse, kus on sead-, sisse seatud mehhanism liikmesriikide poolt, et saaks kontrollida komisjoni rakendusmandaati. seal on ka komisjoni ja parlamendi jaoks ette nähtud õigus, et nad oleksid täielikult äh, informeeritud nendest, selle tegevustest ja ka järelevalveõigus on ette nähtud Äh, selleks, et komisjon ei ületaks oma rakendusõigust. ja määrus täidab oma eesmärki, miks, sellepärast et kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal esitasid komisjonid ühe tuhande kuuesaja kolmekümne kolme rakendusakti kohta negatiivseid äh, arvamusi ei olnud ja kolmkümmend nõndanimetatud arvamus puudub äh, juhtumeid oli ka. see arvamus puudub juhtum tähendab seda, et kvalifitseeritud häälete enamust ei saavutatud ei poolt ega vastu ähm, komi-, vastavas komitees, kas selle tõttu, et liikmesriigid ei olnud seda ühte meelt või jäid erapooletuks? kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal oli kaheteistkümnendal, kaheteistkümnel puhul selline lugu just tervise ja, ja, ja terviseküsimustes ja ja arvamus puudub esitati just nendel piiratud juhtudel ja sellepärast olemegi, ongi tekkinud arutelud, sellepärast et need äh, arvamus puudub äh,, olukorrad olid tekkinud just poliitiliselt äh, tundlikel teemadel, nagu näiteks tervise või äh, näiteks taimekaitsevahendid või toiduohutus ja nii edasi. kui äh, kom-, vastav äh, komitee annab äh, sellise arvamuse, et arvamus puudub, siis selle komitee menetluse äh, määruse loogika seisneb selles, et, et, et ainult siis ei võeta vastu, kui vastu on, on komitee olnud. ja see on kõik algusest saadik nõnda olnud ja ka tõhusalt toiminud. mis puudutab neid kahteteist rakendusakti, äh, mis puudutavad tervise- ja toiduohutust, siis see ei tulene mitte komitee menetlusest, vaid ette on nähtud siis Äh, võtta vastu otsus vastavalt äh, tõenditele ja tugevatele tõenditele ja komisjon on äh, pidanud teinekord seaduse kohaselt võtma vastu ka väga ebapopulaarseid otsuseid ja sellepärast tahame neid reegleid muuta ja teha ettepanekud selleks, et apellatsioonikomitee saaks paremini tegutseda kogu selles otsustusprotsessis. ja need muudatused on järgmised. kõigepealt tuleb arvestada kvalifitseeritud häälteenamust kohal olevate või esindatud liikmesriikide alusel eh, ehk mitte kõikide liikmesriikide alusel. näha ette ka teine eh, kord, kuidas on võimalik komiteesse see eh, sama ettepanek saata nõnda et liikmesriigid saaksid äh, äh, ja et ka liikmesriikide isik, äh, seisukohad tehtaks avalikuks, nagu me just arutasime paar minutit tagasi. ja nõukogu poole tuleb ka pöörduda mittesiduva otsuse saamiseks, suuniste saamiseks. viimase kolme aasta jooksul ei ole olnud meil siin edusamme, nõukogu pole seda ettepanekut üldse toetanud, parlament Äh, ei ole oma arvamusprojektiga äh, ka välja tulnud vastavates komisjonides. ja sellepärast tervitan ma seda, et me seda asja saame täna arutada, sest see annab meile ka võimaluse nüüd üheskoos vaadata üle, missugune see olukord on. kuid peame olema realistlikud ja ka ausad, kui me julgelt edasi ei liigu äh, selleks, et saaksime edasi minna, siis see tõeba-, tõenäoliselt ei juhtu ka lähiajal nii et lõpuks tuleb otsustada, kuidas tuleb edasi minna sellises olukorras, kus ja see peaks tehtud saama enne komisjoni kahe tuhande kahekümnenda aasta töökava vastuvõtmist. komisjon muidugi tahab võtta kõik meetmed selleks, et ergutada liikmesriike selle materjaliga edasi minna ja et saavutada sellised lahendused, mida liikmesriigid siiski saavad ka toetada ja mõned konkreetsed sammud, mida me oleme teinud selleks, et komitee menetluse läbipaistvust äh, parandada, see on samuti teie jaoks väga oluline. õige pea tulen välja uue äh, moodsa komitee menetluse registriga, kustkaudu on võimalik näha mitte ainult ettepanekuid, vaid ka äh, juurdepääs infole komiteede töökoht, töökohtumiste kohta on läbipaistvam ja kasutajasõbralikum. ja et ja ja need äh, põhimõtted, milles me kokku leppisime eelmisel aastal, aitavad ka õigusakte paremini vastu võtta, nii rakendus kui ka delegeeritud akte ning äh, peame ka ühiselt viima edasi läbirääkimisi seoses nende aktidega, kus nimetatakse äh, järelevalvemenetlusega seonduvad õigusaktide Äh, vastuvõtmist ning ma loodan, et äh, avaldate oma seisukohti äh, seoses selle teemaga ja see aitab meil ka tänavuse aasta töökava kokku panna. aitäh volinik Šeftšovitšile ja nüüd saab sõna pooleteiseks minutiks kolleeg Saier. mikrofon puudub. Yes president, I... president, tahaksin tänada asepresidenti, tahaksin ütelda, et e, komisjoni e, eelmise tööperioodi lõpul tõepoolest me saime ka näha mõningaid edasamme, edusamme, aga mitte just selles konkreetses küsimuses ja meie oma komisjonis just alustame seda teemat, aga teised komisjonid on juba oma arvamuse avaldanud selle määruse ettepaneku kohta ning need rõhutavad seda, kuivõrd oluline on äh, komitee menetlus jätta selliseks, nagu ta on, kuna see toimib, aga möönavad ka seda, et läbipaistvust tuleb tõhustada. ja meie tegelema tegeleme teiste komisjonide selle äh, sooviga, eriti mis puudutab poliitilist läbipaistvust ja aruandekohustuslik, aga need äh, hästi tundlikud teemad ja otsused, äh, kus liikmesriikide seisukoht on väga selge ja kus liikmesriigid või komisjonil saab olema ülesanne lõplik otsus vastu võtta ja praegu on see olukord ebasoovitav ja sellepärast me proov-, seda tahet juba kahe tuhande seitsmendal aastal muuta, aga peame siiski möönma, et võttes arvesse seda vastuseisu, mida liikmesriigid näitasid sellele nõukogus, siis selle reformi tulevik on üsna ennustamatu ja ei pruugi hea lahendus öö, äh, välja tulla. ja mul on kahju, et see mõjutab ka ülejäänud ettepanekuid, mis on tegelikult ju väga head ja progressiivsed. aitäh ja kaheks minutiks saab sõna härra Corbett soovib esitada kolleeg Saiarile sinise kaardi küsimust, kas kolleeg Saiar, kas te olete nõus vastama härra Corbeti küsimusele? Uh, härra Sayer, kas te ei ole nõus sellega, et kui liikmesriigid ja parlamendid on ju äh, andnud komisjonile õiguse otsus vastu võtta, kui liikmesriigid ei suuda kokkuleppele jõuda mäletate, selleks, et rakendada õigusakte, mida meie oleme juba vastu võtnud e, ja kui nõukogu ei ole võim, võimalik ühel või teisel, ei ole võimeline ühel või teisel viisil kokkuleppele jõudma, siis kas komisjon ei võiks ju võtta öö, selle otsuse vastu, kasutades oma mandaati? ja komisjon ju vastutab ka parlamendi ees, on, on aruandekohustuslik, siis komisjon peaks võtma vastu otsuse ja ei tohiks Äh, endalt ära raputada poliitilist vastutust selles asjas. jah, ma ei ole muidugi selle vastu, et lahendus võiks olla selline, aga praegusel hetkel asi nõukogus ei ole edasi liikunud juba aastate kaupa. olukord on selline ja muidugi me võime survet avaldada, saame olla entusiastlikud selles asjas siin, aga tahaksin öö, äh, nimetada just seda, mida komis-, volinik ka nimetas, et leitaks lahendus öö, äh, just vast-, aruandekohustuslikkuse ja läbipaistvuse suunas, just selles osas võiks asi paremaks muutuda. aitäh ja kaheks minutiks jääb sõna kolleeg Follat. lugupeetud äh, juhataja, lugupeetud volinik, sellel arutelul peavad esiplaanil olema kaks äh, asja, nimelt liikmesriikide aruandekohustus ja äh, läbipaistvus kodanike jaoks. nagu volinik juba kirjeldas, on poliitiliselt väga tundlikes valdkondades, äh, mis otseselt mõjutavad kodanike tervist ja julgeolekut, nagu näiteks